Okay. And so, dear colleagues, please take your... Kallid kolleegid, palun istuda, istuge oma kohtadele. Sooviksime alustada. Vabandust, Kristiina. Kolleegid, palun võtke kohad sisse. Sooviksime alustada ja paluksin vaikust. Okei. Okay. <sighs> It is a Monday afternoon. It's not easy to have siiski on esmaspäeva pärastlõuna ja ei ole võimalik kõiki kolleege siia kokku koguda, aga parimad meie seast on siiski siin. kasutan nüüd võimalust soojalt tervitama meie erikülalisi. Te kindlasti juba teate Ken Loachi. ta on meie kohtumise erikülaline ja nüüd ma äh, esitleksin edasi äh, itaalia keeles. Itaalia kolleegi Celine Sciamma, äh, tema esitati Luksi filmiauhinnale fantastilise, oma fantastilise filmi eest, tegemist oli fantastilise filmiga ja aastal kaks tuhat neliteist seda tehti ning samuti on meie seas Andrea Segre äh, Itaalia tuntud äh, režissöör, kes äh, võitis Luksi filmiauhinna aastal kaks tuhat kaksteist, väga liigutav film oli see ning äh, filmi, film kak-, aastast kaks tuhat kaksteist, mis võitis ning samuti tervitan meie seas proua Doris Päkki, nagu te kõik teate, siis tema on olnud selle komisjoni eh, esinaine, aga samuti on ta ka Luksi filmiauhinna nii-öelda ema, aga nüüd aitab ta president Schultz ja on selle auhinna koordinaator. tere tulemast meie sekka, Doris! jätkan nüüd itaalia keeles. tahtsin veel öelda kohe alustuseks, et me oleme väga uhked ja liigutatud sellest, et meie seas on täna parimad äh, Euroopa filmisektori esindajad. nimelt legendaarne režissöör, äh, kes on meie seast lahkunud, ma räägin muidugi Andrei Vaidast, suurepärane Poola režissöör tema hingelised allegoorilised filmid äh, jäid siiski truuks tema riigi ajaloole pärast teist äh, maailmasõda. ta esindas äh, vaba häält ning ebamugavat tõde ning eh, tõesti eh, võitis Kuldse palmioksa juba aastal seitsekümmend kuus eh, filmiga Raudmees. tal õnnestus rääkida lugusid väga sümboolsel ja elulisel viisil Tallini filmirežissöör Žörgu teatris lavastas, ta võitis ka Oscari ning äh, Berliinis kuulsa karu aastal kaks tuhat kuus. Need olid siis mõned auhinnad, millega teda pärjati tema karjääri jooksul usun, et peame teda nüüd austama, tegemist oli erakordse inimesega, erakordse eurooplasega. ma arvan, et võime seda austust väljendada aplausiga võib-olla hiljem esitleme ka väi-, näitame ka väikest äh, tribüütvideot, kui selleks võimalus tekib tegemist on erilise aastaga, kallid kuulajad, kuna me tähistame Luksi filmi, filmiauhinna Luks kümnendat aastapäeva. filmiauhind Luks, millele pani aluse Euroopa Parlament. ma arvan, et me saame nüüd kasutada võimalust rõhutada seda, kui mitmekülgne on Euroopa kultuur ja kui oluline on seda mitmekülgsust ka omavahel jagada. me ei räägi siin ju äh, ainult sajast filmist, sajast erinevast loost, me räägime Euroopa äh, iseloomust, mida need filmid rõhutavad teemad on väga sotsiaalsed, väga inimlikud. ja mina, Daniel Blake, Cannes'i, Cannes'i filmi, Cannes'is filmiauhinna võitnud. Äh, äh, tegemist on väga olulise filmiga. Äh, tänast kohtumist kantakse ka veebis üle Äh, Lux, filmiauhind Lux näitab, et Euroopa Parlament hindab seda, kuidas äh, esitletakse Euroopa lugusid, kuidas räägitakse Euroopa lugusid erilises Euroopa keeles. kahekümne nelja äh, ametlikku keelde on meil tõlgitud ka kolme finaal, finaalifilmi subtiitrid, mitte ainult laureaadi subtiitrid ja see hõl-, hõlbustab ka nende filmide äh, levikut, filmilevi nendel finalistidel on juba väga lai ka väljaspool Euroopat, mitte ainult Euroopa sees. mitmed noored iseseisvad filmitootjad, režissöörid on saavutanud tuntud äh, piirkondades, äh, kus nad ise pärit ei ole või kus nad oma filmide tootmist ei alustanud, äh, on mitmeid edulugusid ka väljastpoolt Euroopat, mitte ainult Euroopa-siseselt, me räägime nüüd nendest, kes osalesid filmiauhinna Lux programmis. usun, et see programm võimaldab inimestel äh, saada juurdepääsu erinevale publikule, filmipublikule nii Euroopa sees kui sellest väljaspool. tänu teie tehtud koostööle nii töötajad kui äh, filmiauhinna Lux, äh, Luksi programmis töötavad inimesed, äh, Doris Pakk ja teised, nende panus sellesse filmiauhinda, tänu sellele oleme näinud, kuidas äh, filmiauhind Lux liigub edasi seitsme püünikoorma saabastega. viiekümnes linnas on juba kavasse võetud kolme fila-, finalisti äh, mit-, näitamine mitmetes kinodes ning täna äh, on meil teada ka tänavused finalistid Äh, meil on ka osalevad filmid, meil, meie programmis osalevad ka filmid, mis on äh, koostöös teiste ähm, riikidega tehtud. usun, et äh, kui parlament finalistid ja võitja hääletusel välja valib, Äh, Strasbourgis äh, võitja välja kuulutatakse. tegemist on väga oluliste filmifestivalidega, kuhu need filmid jõuavad, Berliini filmifestival, aga ka Veneetsia filmifestival. meil on äh, ka kino, kinodest es, esindajad ja ma tänan kõiki neid, kes istuvad žüriis ja otsustavad äh, lõplikud äh, võitjad, suur tänu teile kõigile ja tänan ka kõiki neid noori, kes töötavad üle kogu Euroopa selle nimel, et Euroopa filmi tutvustada maailmas. võimalik, et olete juba parlamendis näinud äh, Luksi filmiauhinna plakateid, parlamendis neid filme näidatakse, äh, tegemist, me räägime siin sajast filmist, saja erineva režissööri kätetööst. mitte ainult ei ole filmiauhind Lux ise kasvanud, vaid tegemist äh, on tõeliselt euroopaliku sündmusega, kuna samal ajal näidatakse neid filme ju kahekümne kaheksas riigis kõikides ametlik, Euroopa Liidu ametlikes keeltes on filmidel ka subtiitrid olemas ja tegemist on erakordse algatusega. ning äh, see näitab, kui äh, kuidas kino, kinoelamus ületab keelelisi ja kultuurilisi barjääre me toetame just selliste sündmuste abil filmitootjaid, me loome koha, kus saab luua äh, tugevama aluse Euroopa filmile ja Euroopa, tugevamale Euroopa audiovisuaalvaldkonnale. me ju teame, et luks tähendab, äh, tähendabki valgust ja selle abil äh, toetatakse iseseisvat filmitööstust aidatakse rääkida erinevaid lugusid, esitleda erinevaid äh, lugusid meil, meile kõigile vaatamiseks, võttes arvesse eetilisi, kultuurilisi ja sotsiaalseid kriise, millega Euroopa praegu silmitsi on, ning need väljakutsed, mille, mille ees me seisame, üleilmastumine, rändekriis, see tasakaalutus meie ühiskonnas üldisemalt, et äh, inimesed, noored ebasoodsad inim-, ebasoodsas olukorras inimesed, keda diskrimineeritakse, me peame mõtlema positiivselt, jääma positiivseks, kui meil on keerulised ajad ning ma arvan, et kino aitab juurutada just sellist mõtteviisi. ma usun, et tänu sellele saame me laiema pildi maailmast kui siis, kui me jääme oma pisikesse maailmanurgakesse me töötame koos, et üles ehitada kultuuriline Euroopa, see, millesse me usume. ma ei suuda ette kujutada Euroopat ilma Euroopa kinota. ja kui lubate, siis kaks väikest tähelepanekut veel. esmalt, mulle teeb väga suurt heameelt see, et olgugi, et Euroopa on ehk äh, teelt eksinud äh, ja ma ei pea siin silma kultuuripositsiooni, president Juncker ütles hiljaaegu, et kirjanikud, stsenaristid, režissöörid, nemad on meie kroonijuveeliks ja me peaksime neid rohkem hindama. Euroopa kultuur annab Euroopale konkurentsieelise ja ka mina arvan seda. üks positiivne uudis eelmisest aastast, eelmine, eelmisel aastal oli Euroopa kinol erakordne aasta kinokassa kasvas kaheksa protsenti, pileti läbimüük suurenes, me räägime ju loovast Euroopast kogu aeg, me soovime ka edaspidi toetada filmi levikut, filmide tootmist ja ka kin-, Euroopa kino üldisemalt. täna on siin meie ees äh, režissöörid Euroopa esindajad, Euroopa vaimukandjad, kelle lood tekitavad mõnes meist ebamugavust, aga neil õnnestub äh, luua sildu inimeste vahele, et jagada teadmisi, üksteist paremini mõista kahjuks teie riik nüüd on küll otsustanud Euroopa Liidust lahkuda, aga igal juhul me, ma ju tean, et meil on äh, palju noori intellektuaale, kes usuvad, et äh, töö jätkub edasi, aga võib-olla siis äh, teie puhul mõnes teises te,, mõnel teisel kujul. igal juhul ma loodan, et kultuur ja haridus on need valdkonnad, kus me saame luua omavahel sildi selle, sildu selleks, et ühe tõelise Euroopa ruumi äh, loomiseks oleks võimalus ja austataks ka inimeste põhiõigusi. nüüd annan teile sõna, ootan huviga, mida teil meile täna öelda on ja võib-olla soovivad kolleegid parlamendist ka teile küsimusi esitada, siis äh, Doris Päkk võtab äh, sõnajärje üle, võib-olla soovite teie teistele kahele režissöörile äh, Prelli Tšam-, Jamale ja Segrele küsimusi esitada, aga igal juhul härra Loach, teile nüüd sõna. suur tänu, suur tänu mind siia kutsumast ja suur tänu, et äh, olete teinud mulle seda au, et teie ees kõneleda, see on veidi hirmutav, kui mind kuulab nii palju inimesi äh, esmalt äh, tuleb kindlasti ära märkida, et mina ei olnud kuulnud äh, uudist Andrei Vaida kohta seni, kuni teie sellest kõnelesite ja mina soovin talle ka isiklikult austust avaldada, tegemist oli erakordse režissööriga, väga mõjuka režissööriga, tema on mõjutanud minu ja minu kaaslaste tööd ja kõik need, kes hoolivad Euroopa kinost, teavad, et ta oli üks Euroopa kino meistritest, ta rääkis meile väga palju sellest, mis toimub Poolas aga ta rääkis sellest kõigest väga inimlikult. ta oli, oli innustuseks kõigile, kes töötavad Euroopa filmisektoris. hüvasti, Andrei Vaide. filmiauhind Lux on väga õigesti oma pealkirja saanud, nimelt valgus on ju kinos esmatähtis valguse reaktsioon äh, filmilindil, see, tänu sellele on ju kino, kino üldse olemas, seega valgus on esmatähtis. aga samas tuleks valgusvihk äh, suunata õigetesse kohtadesse, filmid peaksid selgitama ja näitama äh, õiges valguses lugusid ja inimesi nii, et äh, avalik keskustelu sellest ka kasu saaks seega kino roll on äh, nii saada kui ka anda, kino on oluline ka sellest aspektist, et sellise valgustatuse äh, tulemused, neid seatakse, nagu me kõik teame, praegu küsimärgi alla ja mõistuse prioritiseerimine pimeda usu ees, me kõik peaksime seda hindama valgustuse, valgustatuse väärtused on just selle keskmes, mille nimel me peaksime tööd tegema, eriti siin selles kojas. kahjuks äh, koduses parlamendis nii ei usuta, soovin, et see nii oleks. aga lisaks valgusele on ka vaja kuumust valgus äh, annab meile võimaluse jälgida, aga samas valgus võib olla, võib jääda külmaks, aga kui me soovime, et kino toimiks, siis me peame looma soojust, kuumust, me peame soojalt suhtuma teistesse inimestesse, aga suhtuma ka oma töösse kirega ja vahel ka vihastuma kuumalt. kui me vaatame enda ümber ringi, siis põhjust vihastumiseks ju on. ehk siis valgus ja kuumus, need on head asjad ma tahaksin rääkida kolmest asjast, tahaksin rääkida veidi kinost ja sellest, mida on võimalik kinoga saavutada, eriti just, mis on Ühendkuningriigi kinotööstusel võimalik teha ja mida ta vajaks Euroopa institutsioonidelt, ma ei tea, kas me vastu suudame väga palju pakkuda, seda siis esiteks, samuti tahaksin rääkida paari sõnaga äh, vasaku poole dilemmast seoses äh, Suurbritannia referendumiga ma kardan, et sellest on valesti aru saadud ja sellest ei ole piisavalt räägitud, sellest räägiksin samuti lühemalt, lühidalt ning samuti räägiksin äh, väga vastuolulisest valdkonnast äh, ja ka tooksin teieni uudised äh, oma kodumaalt, võib-olla te ei ole kõigest sellest veel kuulnud, meil on ju nimelt ka suhtlemisprobleeme, kui me peame silmas meediat ja pressi, nii et ma räägiksin teile sellest, mis tegelikult toimub, võib-olla see erineb sellest pildist, mille oleme meedia, mille olete meedia vaheldusel saanud, nii et võib-olla pakub see teile huvi. esmalt aga kino ükskõik, mida muud me kino kohta ütleme, tegemist on kõige fantastilisema, kaunima, uhkema meediumiga ja me hoolime sellest vormist, me hoolime sellest äh, kandjast. sellel on kõike, äh, draamat, tegelasi, lugusid, konflikte, lahendusi. selles on kõike selles on ka kunsti, väga head kunsti, see on visuaalne, sisaldab väga palju kujutisi, aga samas, samas äh, koostab see ka reportaaži, see räägib, mis toimib, see võib toimida väga sürreaalselt, see võib vaadata tagasi ajaloole, see on kõigeks võimeline, see kasutab muusikat, mis tahes äh, kunstivormid maailmas on, kino koondab neid kõik kokku. Äh, meil on väga vedanud, et me saame sellega töötada, see kino on kõige erakordsem kunstnivorm ja me ei tohi seda kunagi alahinnata. aga sellega kaasnevad ka teatud probleemid. üks probleem, mida, mis kino mõjutab rohkem kui teisi kunste, on konflikt äh, kommunikatsiooni ja toote vahel. üldiselt nähakse seda kui toodet, mida tarbida, millesse investeerida milles tavaliselt nähakse seda kalli investeeringuga ning inimesed, kes investeerivad, üldiselt äh, jälgivad väga hoolekalt, milline toode sellest kujuneb. kommunikatsiooni määrab ju tegelikult see, et tegemist on investeeringuga ja mida suurem on investeering, seda vähem ausaks see suhtlus jääb, kuna seda mõjutavad kommertsotsused, mitte ei tulene need otsused äh, loost endast, mille, millest film kõneleb. nii et kui me räägime kinost, siis alati pidage seda tasakaalu silmas, kui palju mõjutab seda filmi tooteks muutmine ja kui palju me räägime sellest, et keegi tahab südamest jagada lugu, mõnda nal-, naljakat juhtumit, tragöödiat, Äh, oma fantaasia, lendu ja kui palju seda mõjutab see, et film on toode. teine probleem muidugi on see, et äh, me oleme koloniseeritud, meid on koloniseerinud äh, Ameerika kultuur, see muidugi muud on, varieerub riigist riiki, Ühendkuningriik tunneb eriti selle mõju, kui nema, nemad arvavad, et kuna me jagame nendega keelt, siis ka kõike muud, see on väga suur probleem nagu teate ka teistest näidetest, siis äh, Ameerika Ühendriigid ei soovi partnereid, nad soovivad alluvaid. me näeme seda kaubanduslepetest äh, ja kokkulepetest, mida nad sõlmita, sõlmivad, nad ei soovi partnereid, vaid kliente ja alluvaid. nii et seesugune koloniseerimine on kindlasti see, mida me peaksime arvestama, kui me räägime ka Euroopa kinost ning kui me räägime konkreetselt Euroopa kinost, siis äh, selle juures on suurepärane just selle mitmekesisus. see on erakordselt rikkalik äh, Euroopa kino ajalugu, nimelt minu jaoks Euroopa sõjajärgse perioodi filmid olid üliolulised, ka Tšehhi filmid tuhande üheksasaja kuuekümnendatest aastatest, Prantsuse äh, filmid on fantastilised, Hispaania, Skandinaavia filmid Saksamaalt, tehtud filmid, Belgia filmid, Deni vennad ja üle kogu Euroopa kõikidel filmidel, kõik nad järgivad erinevaid traditsioone, esindavad erinevaid stiile, tulenevad eri kohtadest, eri ajenditest ja just seda mitmekesisust me peamegi kaitsma. ma ei taha sellest rääkida pikemalt, aga mõne sõnaga mainiksin ära ka äh, selle, mis puudutab kino ja seda, et meie riik lahkub Euroopa Liidust, mitmed mitmed institutsioonid, mis toetavad Euroopa kino, need ei lähe ükski piisavalt kaugele. kõik on tulnud eh, heast, eh, hea ajendina, aga nende võimalused on piiratud ning eh, ka peame loovast Euroopast, Euroopast ja meediafondist lahkuma, kahjuks nemad äh, toetavad äh, rahaliselt äh, stsenaariumite arendamist ja levitamist. see on väga hea, me oleme sellest väga palju kasu saanud, mitmed stsenaariumid Ühendkuningriigis on loovast Euroopast kasu saanud, nii et väga kahju, et me peame sellest lahkuma, kui just riik selle kohale ei asu, mida see peaks kindlasti tegema ja siis räägime ka äh, tootmise rahastamist, loomulikult oleme sellest ka saanud äh, hüvesid, üheksakümne viiendal aastal toorid äh, võtsid meid sellest programmist välja, nii et me ei ole saanud sellest suurt hüve, aga minu arust, kui valitsus läbi rääkima hakkab, nad peaks ütlema, et me tahame sellega taasliituda, nad ei ütle seda, aga peaksid minu arust. loomulikult ühistootmine on olemas, aga see kannatab tugevalt. ühtne tootmine äh, sõltub äh, loomulikult äh, sellest, kas tootjad tahavad sellisesse lepingulisse suhtesse astuda. siin on maksuhüvede küsimused, see jällegi sõltub valitsusest. võib-olla näiteks filmitootjad kasutavad tooteid või teenuseid. meil on väga head suhted näiteks Belgiaga ning Belgia töötajad on meie filmide kallal tööd teinud ja nad on suurepärased. Nad toovad alati Jack Brelli, toovad äh, šokolaadi ja eriti just äh, oma loovuse ja kujutlusvõime, nad on meie väga head sõbrad ning äh, suurepärane on nendega koostööd teha. aga loomulikult kaastootmine belglastega töötab, sellepärast et kaastootmisettevõttele on selge maksusoodustus. kui nad ei täida kogu äh, paberimajandust, olles välistööjõud, siis see kõik kannatab ja see on meile väga halvaks uudiseks. väga tugev kultuuriline hüve on töötada koos erinevatest kultuuridest pärit inimestega, sest me õpime üksteiselt, äh, saame sõpradeks ja näeme maailma hoopis teiste silmade läbi, nii et kõik on väga suureks hüveks. ning see mõte, et me peaksime tagasi minema pisikesse kitsasse koopasse, on äh, meeleheitlikult vale ja kurvaks tegev. ja ma olen äh, mõelnud Euroopa teemadel sel nädalal äh, tänaseks esimeseks valmistudes ja ma kuulsin kuulujuttu, et mõned Euroopa volinikud tahtsid Euroopat ühtse ühikuna näha Äh, filmide müümise vallas, see oleks niivõrd rumal, kas pole? Öelge, et see ei ole õige, see kuulujutt, mida ma kuulsin. ja see on väga rumal igal juhul, sellepärast et see töötaks igasuguse paljususe vastu, kui te kogu territooriumile filmi müüte, siis kuidas tšehhi keelt, itaalia keelt äh,, erinevaid keeli kaitsta ning keeled on meie ajalugu, keel on meie identiteet me peame seda kaitsma ning mitte lihtsalt üheks euro mulliks kokku panema, see oleks väga kehva. Eh, nii palju kinost siis. siis veel üks asi, millest ma tahtsin rääkida, oli referendum. ning kogu see sündmus omaette, mille oleme pidanud läbi teinud. Eh, esiteks muidugi oli müüt ja ma tahtsin eh, sellest rääkida. see müüt, mil, mida inimesed on mulle kirjeldanud on see, et britid hääletasid Euroopast lahkumise poolt, sellepärast et äh, töölisklass on rassistid. see on küll võimalikult kaugelt tõest. tõsi äh, on see, et tooridelt ja parem, äh, paremalt tiivalt on tulnud see impulss kahe kolmandiku ulatuses, kaks, üks kolmandiku samas leiboristidelt ning regioonidest, kus vanad tööstused on välja surnud, kui, et neid ei ole asendatud kus inimesed äh, nulltunni lepingutega töötavad, äh, on välja laenatud tööjõuna, nad on äh, isoleeritud, maha jäetud, poliitikud neid kuulda ei võta, mitte kedagi ei huvita, mida iganes poliitikud ütlevad, meie teeme vastupidist. vot sealt see hääl tuligi, mitte enamik kes meid Euroopast välja võttis, ei ole need, need on paremal tiival asetsevad inimesed ja ärgem üldse omagem mingit kahtlust selles suhtes. aga vasakpoolsetel muidugi oli dilemma. ma, ma ei räägi siit sotsiaaldemokraatidest, vaid tõsisest vasakust tiivast. nii et see tõsine vasaku tiib, vot neil oli dilemma no tõelised vasakpoolsed mm. <laughs> -hmm. The, the dilemma was... ja dilemma oli järgmine. kas te jää-, tahaksite jääda organisatsiooni, mis on parema tiiva meelestatusega ja mis on äh, väga tugeva korporatiivse äh, võimuga või lähete ära ja mitte ainult ei jäta maha neid Euroopa Liidus, kes teie kõrval võitleksid, aga oleksite siis silmitsi ka valitsusega ähm, Ühendkuningriigis, mis on parempoolsem kui äh, ükski äh, fraktsioon äh, Euroopas. ja tõesti, dilemma, nii et osaliselt oli tegemist ka taktikalise küsimusega. neoliberalism ja sellega kaasnevad asjad olid vaenlaseks. kuidas sellega kõige paremal moel võidelda seest ja väljastpoolt? ja need arutelud, mida ma olen kuulnud ja inimesed on ka Euroopas võtnud sõna meie enda telekanalitel. Euroopa suured äh, nimed ei ole sellest veel päris aru saanud ning avalik diskursus meie enda koduriigis ei saanud sellest ka aru. parem tiib täielikult domineeris ja küsimus oli, kas me tahame oma iseseisvust tagasi või tahame olla Brüsseli bürokraatide alamad ja nii, täpselt niimoodi oligi. kogu selle debati tasand oli täiesti lapsekingades. aga tõeline äh, debatt, millist Euroopat me tahame, kuidas me saame Euroopa muuta selliseks, kus inimesed elavad üksteise äh, kõrval väärikalt äh, kus kõigil on oma ülesanne täita, kus kõigil on töö, kus kõigil on palk, millega nad saavad ära toita oma pered, kus me üksteist väärikalt kohtleme inimestena. vot sellist arutelu meil ei ole kunagi olnud. ja põhjus, miks pärast vasaktiib oli niivõrd mures, oli see, et kui Euroopasse jääme, siis mõelge, mille poolt me hääletame siin ma otsisin sellepärast, et ma tahtsin täpseid andmeid. ma vaatasin aluslepinguid ja viitan nüüd Euroopa Liidu toimimise lepingule. artikkel üks, üks, üheksa ütleb, et liigid peavad vastu võtma majanduspoliitika, mis on äh, vaba turumajanduse ja vaba konkurentsiga kooskõlas. sada kakskümmend riigid peavad jällegi äh, avatud turumajanduse tingimuste ja vaba konkurentsi tingimustega toimima seoses. ja kui need sõnad jäävadki kumama, siis see ei ole ju mineviku hõlmas, tegelikult see mõjutab praegu kõiki Euroopa majandusi. ma ei teadnud seda enne, kui ma tänaseks selle äh, tausta uurisin, aga neljas raudteepakett, teie ilmselt olete eksperdid selles vallas, mina ei teadnud sellest midagi näiteks aga selgelt see ei luba äh, avalikel ettevõtetel omada äh, raudteid, ma ei tea, kuidas teie raudteedega on, aga meil on see täielik äh, jama äh,. igalt poolt on vaja erinevaid pileteid osta äh,, kui olete ostnud vale pileti, siis te ei saa minna rongi peale, sest see kuulub teisele ettevõttele. meie maksame toetusrahasid eraraudtee-ettevõtetele praegu rohkem kui siis, kui raudtee oli riigi omandis ja kogu see teenus on täielik katastroof kui need äh, eraomandisse alguses läksid, need ettevõtted, siis äh, erinevad kui raudteel juhtus õnnetus ja inimesi hukkus, siis käis tohutu taplus advokaatide ja taristuomanike vahel. Nad ei tohiks olla üldse tegutsemas äh, selles vallas, see on jama. ja nüüd neljas raudteepakett ütleb, et nõutakse kõigilt liikmesriikidelt, kes seda ei ole veel teinud, oma raudteeteenused äh, viia äh, eraomandisse. kes oleks nii rumal, see muidugi puudutab ka postiteenuseid, igasuguseid elektri, vee, värgi ja muid teenuseid. kus siin konkurents on? meil on siin üks suur ettevõte tavaliselt. tavaliselt oleks võimalik erinevate pakkujatega läbi rääkida, et paremat hinda küsida. nüüd äh, räägime äh, äh, kodudest. kodututele on suured luksuslikud korterid ette nähtud me, ja see on eraomandis kõik, see on täielik jama Äh, siis edasi TTIP, ma ei tea, kas see on nüüd surnud või ei, aga inimesed ikka räägivad sellest, kui see on ka surnud, siis äh, ma saan aru, et kanadalastega on ka kokkulepe plaanis, kus suurtel ettevõtetel on võimalik äh, võtta vaibale ja ette demokraatlikult valitud valitsused. kas tõesti Euroopa Liit plaanib sellel alusel läbi rääkida? no vasakpoolsetele see küll ei meeldi. ja loomulikult eh, siis eh, Euroopa Liidu koht, kohtud, eh, igaüks teist ilmselt teab, ma kirjutasin need kõik siin üles, aga te teate neid ilmselt, nii et ma ei hakka ette lugema. kohtuotsused, mis suruvad hargmaiste ettevõtete otsuseid peale töövõtjatele, õõnestavad kollektiivlepinguid, õõnestavad ametiühingu öö, tööd nii et kui lähedatud töötajad tulevad, eh, siis eh, on võimalik eh, õõnestada kõikide töötajate õiguseid. tõesti, ametiühingud peavad töötajate õigusi kaitsma, kuidas on võimalik selliseid ettepanekuid toetada? ei, üldse mitte, nii et vasakpoolsetele tõsine dilemma. nii et Euroopa Liit on ideoloogiliselt kannustatud neoliberalismi järgima, see on tema aluslepingutes, see on tavapraktikates see on äh, läbi igal pool kumav, kui äh, ühtne moto, see on tema DNA koodeksis sees ja sellepärast on see tõesti kehva äh, majandusorganisatsioon töölisklassi kuuluvatele inimestele. nii et taktikaline otsus oli see tegelikult. ja mis on siis neoliberaalse Euroopa tulemus? Ähm, no massiline töötus, üle kakskümmend miljonit inimest tööta, kümme protsenti kogu äh, tööealisest elanikkonnast, äh, noorte hulgas veelgi suurem, paremäärmuslaste pea tõstmine, mõningate hulgas ehk ka, ei tea. Äh, ma tean, Nigel Farage ei ole siin kohal, sellepärast et ta survestab Donald Trumpi valimist presidendiks, nii et tõesti, mul on tunne, et tal on praegu väga rasked ajad, aga igal juhul tema tegeleb sellega. aga kui me vaatame ühte näidet, siis asi, mis on juhtunud Kreekaga ja mis on tõesti kohutav, mis on Kreeka inimestele peale surutud, äh, võlg, mida nad ei suuda mitte kunagi tagasi maksta, aga kriitilisel tähtsusega peavad nad müüma nüüd maha oma äh, valitsuse ja äh, riigi omandis olevat äh, äh, varad selleks, et äh, need hargmaistele ja suurtele ettevõtetele ette sööta siis uudised äh, Briti saarelt ei ole ilmselt kuulnud äh, seda meil. on ühiskond, mis on võõrandunud, karm, vihane ja äh, lõhk, lõhki. jah, meil on väga suur töötus, aga sealt edasi on meil ka viis ja pool miljonit inimest, kes on osaliselt, osalise hõivega, nad kasu-, töötavad üks kuni kaks päeva Äh, nädalas, nad ei ole küll ametlikult töötud, aga nad äh, vajavad lihtsalt elus, enda elus hoidmiseks lisatoetust. viis koma viis miljonit pooleldi äh, tööta inimest nulltunnilepingutega töötavad agentuuride jaoks, mis pakuvad neile võib-olla ühe või kolm tööpäeva aga pidevalt pead hoidma ennast nende jaoks oma aja vaba rääkisin juba, et kodutute eh, elukohtadega suur kriis Londonis, nagu te teate ilmselt eh, olulised eh, töötajad ei leia Londonis omale elukohta, sellepärast et üürid on liiga kõrged. rääkisin ühe algkooliõpetajaga, kes pidi minema ära Londonis elama, elab nüüd väga kaugel Londonist, sellepärast et ta ei saa Londoni üüri endale lubada samal ajal aga eh, elukohtade turg või siis eh, kinnisvaraturg ehitab üles suuri luksuskortereid eh, erinevates linnaosadesse, mis on pimedad õhtuti. miks on nad pimedad? sellepärast, et mitte keegi ei ela seal. miks keegi seal ei ela? sellepärast, et need on lihtsalt investeeringuteks ostetud, tehtud. viiskümmend miljonit naela maksab korter sellises majas näiteks ja selline on turuhind see on siis meie kinnisvaraturg. samal ajal aga tuletõrjujad, medõed ja õpetajad peavad elama kilomeetrite kaugusel oma töökohast. see ongi neoliberaalne äh, Ühendkuningriik. üks küsimus, kui, kas teate vastust sellele? me oleme väga suurte erisuste riik ja ebavõrdsus on väga suur. viiskümmend protsenti on juhtivtöötajate palgad kasvanud eh, Toori valitsuse eh, juhtimise all, aga samal ajal eh, lihttööliste palk on natukene kasvanud, aga ei ole jõudnud majanduskriisi aegadesse veel tagasi. üks tippjuht saab neljakümne viie minuti jooksul Äh, teenida nii palju, kui tavaline töötaja teenib aasta jooksul, kui me räägime keskmisest palgast ja see ei ole kõige väiksem palk, me räägime keskmisest palgast. väga suur ebavõrdsuse kasv tõesti. ja loomulikult oleme ka toidupankade ja toiduabi riik. inimesed ei saa süüa, kui keegi äh, supermarketis toidupangale midagi ei anneta. me, see on meie keeles uus sõna, me ei teadnudki, mis asi toidupank on mõned aastad tagasi ja üks koma üks miljonit toiduabipakki anti viimasel aastal välja. viissada miljonit nendest, pool miljonit, vabandust, nendest äh, lastele. nii et toidupangad. Äh, sotsiaalhoolekanna äh, puudub, erivajadustega invaliidid kannatavad kuus korda rohkem kui ta, kui inimesed, kellel ei ole puuet. ja seda on kõik teinud kärpeajastu nii et kui Theresa May ütleb, et tegemist on töölisklassi parteiga, siis naerge kõva häälega ja mõelge inimeste peale, kes peavad oma toitu saama toidupangast. ja eriti karm on äh, nende kõige haavatavamate inimeste olukord, äh, inimesed, kes väga-väga vajavad äh, ühiskonna tuge. Need, kes on liiga haiged, et töötada, aga neile öeldakse, nad peavad töötama see on äh, väga karm otsust, julm on see. Öeldakse, et kui sa oled vaene ja sul ei ole elukohta, siis see on sinu enda süü. näiteks äh, lugu mehest, kes oli teinud läbi südameinfarkti, ta ei saanud töötada ja riik otsustas, kas ta on äh, töövõimeline või mitte, sel hetkel, kui teda intervjueeriti, ta sai teise infarkti, ta ei saanud intervjuud lõpunigi teha. nii et eh, teda sanktsioneeriti, ta sai karistuse, sellepärast et ta ei suutnud intervjuud lõpuni teha, kuigi ta sai infarkti selle jooksul. kas te usute seda või mitte, aga reaalsus selline on ja väga paljudele sadade tuhandetele ja miljonitele inimestele. kas me oleme oma edu üle eh, uhked, neoliberaalne äh, Ühendkuningriiki ja Euroopa ma ei usu, aga see on meie filmide kontekst. ja meie vastutusala siin filmitegijana, ma arvan, et üks äh, tõsine ülesanne meil on ja see on rääkida tõtt. üks asi, mida ma tahtsin tegelikult veel öelda, on see, et äh, Leiboristide partei uus juht esimest korda minu elus ja esimest korda Laboristide partei ajaloos on tegemist mehega, kes seisab töölisklassi huvide eest. ta äh, suurte ettevõtete ja kapitaliturgude survele ei anna alla, tegemist on esimese laboristist juhiga esimest korda, kes tõsiselt äh, streigib koos töötajatega. mõelge, sada aastat on laboristide äh, partei Äh, olemas olnud äh, ja rohkemgi, mitte kunagi ei ole nad toetanud sellisel erakordsel hetkel äh, nii tugevalt töölisi ja sellepärast ei ole kuulda midagi head ei BBC-lt, ei Briti pressilt ega kusagilt mujalt. nii et kuulake mind, tegemist on väga erilise mehega ja tegemist on erakorralise võimalusega, kui tõsine valik tekib. ja sellepärast ei kuulegi tema kohta mitte midagi head valitsevatelt inimestelt, sest tegemist on suure väljakutsega. ja lõpetangi järgnevaga. mul on äh, minu päevikus äh, mitmeid tsitaate ja järgnev on väga heaks motoks filmitegijatele ja kõigile, kes meie sektoris äh, tööd teha tahab, äh, ilmselt on tegemist väga äh, kehva tõlkega inglise keelde ja kõik, kes saksa keelt räägivad esimese keelena, andke mulle palun andeks selle kehva tõlke eest. Bertolt Brechti äh, tsitaadi eest. nimelt, ma olen alati arvanud, et kõige lihtsamad sõnad peavad domineerida, kui ma ütlen, kuidas asjad on, siis murrab see kõigi südame aga sa kaotad siis, kui sa ei võitle, see on sulle selge. aitäh! Grazie Ken. No. Thank you. Thank you for this inspiring. suur tänu selle äärmiselt inspireeriva sõnavõtu eest. ja te olete siin õigel poodiumil, kui räägite sellest, milline on äh, filmitegijate kohustus ja et filmitegijad peavad äh, tõtt rääkima. Te rääkisite vabalt, rääkisite selgelt äh, ja teie sõnavõtt oli jõuline. rääkisite sellest, miks kino on sõnavabaduse edasikandja minagi puudutaks mõningaid teie sõnavõtu punkte. meie kultuurikomisjonis Euroopa Parlamendis võitleme selle eest, et kultuuriline mitmekesisus ja regioonide mitmekesisus äh, areneks koos parema juurdepääsuga kultuurile kõigi meie kodanike jaoks. meie tahame kultuurilist, keelelist äh, mitmekesisust, mis on meie kõigi ühiseks äh, kultuuriliseks pärandiks, äh, rikkuseks. ja Euroopa loomesektoril on oma sõna kaasa jää-, rääkida maailma asjades. me ei taha, et me alluksime ainult turupõhisele lähenemisviisile. Te ütlesite mitmeid karme asju ja teie hulgas on, meie hulgas on neid, kes seda jagavad ja meie hulgas on neid, kes seda ei jaga. aga meie aluslepingud äh, tahavad siiski sotsiaalset turumajandust, mitte neoliberaalset maja, majandust. meil on siin mitmeid poliitilisi äh, fraktsioone ja erinevaid tõlgendusi erinevates teemavaldkondades. Euroopa Parlament annab, ütleb oma seisukohad välja, muuhulgas ka näiteks lähetatud töötajate küsimuse kohta. Euroopa Parlament on palunud ka volinikel tagada seda, et töötajate lähetamise pakett tagaks ka sotsiaalse võrdsuse me oleme võidelnud sotsiaalse ühtekuuluvuse eest, vaesuse vähendamise eest, meil on erinevaid tegevusi, erinevaid algatusi, aga ärge kahelge hetkekski, siin kojas arutletakse äh, elavalt äh, selle üle. Äh, loomulikult seisukohad on erinevad, aga me teame, milliste väljakutsetega me silmitsi seisame. Euroopa Parlamendi kojas me töötame selle nimel, et sotsiaalset heaelu tagada, et majanduskasvu toetada, et aidata meid, meile järgnevaid põlvkondi Te rääkisite sotsiaalsest võrdsusest ja ebavõrdsusest. me teame, et meid ümbritseb ebavõrdsus, aga meie leiame, et poliitika on selleks, et neid asju päevavalgele tuua, aga ka pakkuda julgustust, lootust mingisuguseid imerohte me pakkuda ei suuda, aga võib-olla kunagi oli aeg, kui neoliberaalne lähenemisviis, neoliberaalne mõtteviis Äh, jäi Euroopas kaalukausil peale. aga ma arvan, et need ajad on nüüd möödanik. aga ma ei tahaks hakata siin praegu rääkima äh, sellistest poliitilistest küsimustest. meil on äh, väga hea meel, et kuulsime selliseid vihaseid valusaid sõnu teie poolt ja tuletasite meile meelde, mis on meie kohustus. suur tänu teie sõnavõtu eest ja nüüd annan sõna proua Doris Pakile, kes on meid oma kohalolekuga täna austab, me oleme Torisiga päris palju teinud koostööd seoses Lux filmiauhinna konkursiga, nii et äh, Toris, palun ütle, mis sul on öelda ning äh, seejärel on meil siin veel paar režissööri kohal. Äh, suur tänu Äh, ma kohtusin Ken Loachiga esimest korda viis aastat tagasi ja midagi ei ole muutunud äh, selles osas. ta selgitas mulle äh, õhtusöögil koos oma naisega sotsialismi. meil oli suurepärane õhtusöök ja, ja ma sain sellest sisust aru ja praegu võib-olla ei ole see koht, kus me peame hakkama seda asja lahkama. osa, mis ta ütles, on muidugi õige, aga kõike nüüd Euroopa Liidu kaela keerata ka ei ole päris õige nii et äh, ma arvan, et äh, hea oleks äh, Ken Lodžiga koos arutelu pidada, et paremat liitu koos luua. ma arvan, et ta näeb asju, mida ta näha tahab, aga ta kõike päris ei näe. nii et ma ei hakka siin pikalt rääkima sellest, muidu ma ei jõua oma päris teema juurde, aga kaks inimest on veel, kes on oluliselt nii, nimelt Celine Chama ja kes Lux Price'iga on olnud seotud teab, et ta on teinud äh, filmi Le Bon Defi ning ükskord äh, ka Andrea Seeg, äh, kes lõi filmi Io sono lì äh, tegemist on filmidega, nagu me Cannes'is nägime, mis puudutavad sotsiaalseid probleeme ja teemasid ning need, kes inimesed, need inimesed, kes neid filme vaatavad, neile lähevad nad tõsiselt südamesse. kahjuks aga on niimoodi, et kui filmid on eesti või itaalia või saksa keeles, siis inimesed ei saa nendest aru, sellepärast et inimesed ei saa sellest keelest aru. ja see tegelikult oligi Luksi idee, et meie need filmid, mis žüriile esitletakse, sealt valime me kolm ja mitte ainult parlament ei tee seda, vaid äh, suurepärased inimesed, äh, kes äh, filmimajanduses on kodus, valivad need välja ja siis kolleegid valivad sealt hulgast ja suurepärased filmid on tõesti need, millest me rääkisime. Luksi eelvalikusse sattusid kaks nendest, ühte saate ka veel näha. küsimus on selles, et kas te näete need, Ken Loachi film on üks film, ma ei kujuta ette, et see film väga suurt publikut tõmbab, sellepärast et tegemist on väga erilise filmiga, mis äh, väga erilise sõnumi kaasa toob. ja kui see ei ole poola või äh, saksakeelse subtiitritega, siis äh, seda ei kasutata ja ei näidata nii väga. ning nüüd kolleeg Celine Chama, teil on online platvorm, nagu ma kuulsin, lõite sellise platvormi, kus need filmid, mida eriti ei näidata, sest et kinost ei näidata, kas on raha puudu või ei eh, levitata neid nii hästi või neil ei ole subtiitreid, te olete pannud üles sinna hariduse eesmärgiks filme koos oma kolleegidega. kas saate seda asja kommenteerida? Bonjour, oui. tere. jah, see ei ole lihtsalt mingi haridusplatvorm. see on midagi enamat Äh, tegemist on sellise originaalfilmi äh, platvormiga, esimene nii-öelda virtuaalne Cinemateek, mis sündis Prantsusmaal, äh, kuhu, kuhu on siis kaasatud filmitegijad, mitmed teised tehnoloogilised platvormid ja asjaosalised ülikoolid ja selle Cinemateeki eesmärk oleks koondada meie kahekümne esimese sajandi filmipärand ja filmid valitakse välja äh, äh, ja äh, toimetajate poolt, kes on ise režissöörid, Ken Loach, palusime talt ise esitada oma filmid, mida ta soovib sinna lisada, viiskümmend, iga režissöör esitab siis nimekirja viiekümnest eelisfilmist enda jaoks, äh, aga mm, jah, tegemist on filmid, mis on igal pool äh, laiali, väga raske on need leida erinevate platvormide pealt, võib-olla nad on küll kättesaadavad, aga siiski nad on kõik, äh, kõik laiali igal pool, aga meil on oma valem, oma algoritm, mille kaudu režissöörid räägivad sellest, millised filmid on olulised olnud nende nende filmipärandis. teataval määral on seal olemas oma pedagoogiline mõõde ja tagatakse siis juurdepääs nendele filmidele ja, ja teataval määral ka, ka tausta pakutakse. selle eesmärgiks on jah, kultuuripärandit äh, levitada ja Itaalias, Belgias äh, oleme samuti rääkinud läbi asjadest, aga see algatus praegusel hetkel on selline, millel ei ole otseselt konkreetset turgu, aga me loomulikult kavatseme laiendada äh, leviala ja seda kasutatakse palju. Ähm, majandusmudel pole ka veel päris selge. ma vist vastasin tegelikult juba sellele küsimusele ära. Äh, suur tänu, Selin. ma tahaksin ka Andreega rääkida tegelikult samasugusel teemal või küsida. nii palju, kui ma tean, siis te olete dokumentaalfilmide huviline olnud siiani ja oma huvi selles suhtes äh, väljendanud, aga äh, kahjuks või õnneks dokumentaalfilmidel ei ole välja mõeldud äh, sisu ja te olete Äh, selleks ka omaenda äh, tootemärgi loonud, äh, selleks et inimesed tasuta saaksid vaadata rohkem dokumentaalfilme. kas saate seda asja kommenteerida? tere kõigile ka minu poolt. jah. nõnda aega on Itaalias olnud dokumentaalfilmid väga populaarsed me oleme saavutanud edu rahvusvahelistel filmifestivalidel ja hoopis uus publik on meid avastanud, iseäranis noored. ja ma arvan, et väga paljud Ken Loachi filmid on tegelikult omamoodi dokumentaalfilmid. sellepärast, et see piirjoon mängufilmi ja dokumentaalfilmi vahel on tegelikult üsna ähmane sageli tõelised inimesed võivad ka osutuda suurepäraseks, suurepärasteks näitlejateks ja, ja suurepärased näitlejad võivad esineda tõeliste inimestena. nii et äh, fiktsioon ja reaalne maailm on omavahel lahutamatult seotud. aga igal juhul neid, äh, neid lugusid tuleb tuleb levitada ja see võib olla probleemiks. see on seotud sellega, mida, millest rääkis Ken Loach, see on seotud meie majandussüsteemiga. ja tuleb öelda tõesti, filmide jagamises valitseb samuti suur ebavõrdsus. see ebavõrdsus filmide levitamise osas on seotud filmi äh, kahepoolsusega, kahe, kahese lähenemisega, ühelt poolt siis äh, majandushuvid ja teiselt poolt loomesektor. majandushuvid, huvid mõjutavad ähm, filmi levitamist. ma ei oska teha, pidada suuri kõnesid, aga, aga minu igapäevatööks on lugude jutustamine. nii et räägiksingi teile nüüd ühe loo. ma ei oska teile öelda, kuidas nende tegelaste nimed on, kellest minu lugu räägib mitte ainult sellepärast tegelikult, et ma ei ole küsinud neilt, et kas ma võiksin nende lugu rääkida, vaid äh, ka sellepärast, et äh, nendel endal oleks äh, väga valus või raske seda lugu rääkida. kaks noort inimest päästsid ühes väikeses Itaalia linnas, kus elab kümme tuhat inimest, ära kino. Neile tuleks mälestusmärk püstitada, sellepärast et nad on kahekümne kaheksa aastased ja nad päästsid kino üüratu kultuuriline saavutus, nad tegid seda sellepärast, et nad armastavad filmi. Nad armastavad kinot, nad äh, mõlemad töötavad erinevates elualadega, üks on äh, insener, teine maksuametnik, aga nad äh, jumaldavad kinokunsti. Nad otsustasid päästa ära kohaliku kino, mida ähvardati kinni panna. seda kino selle pidas nii-öelda kirik ja kirikul ei olnud enam vahendeid selle kino tegevuse jätkamiseks. ja need kaks noort inimest otsustasid hakata raha koguma selleks, et kino uksed oleksid alati avatud ja et inimesed saaksid seal käia tasuta. Nad otsustasid, et see kino saab ka olla osa jagamismajandusest. Nad äh, tõid uued filmi, projektoorid ja nii edasi ja nii edasi. Nad hakkasid mõtlema läbi seda, milliseid filme näidata. Need mõlemad noored inimesed on ise lapsevanemad. Nende lapsed ütlesid, et äh, neile, et äh, isi, võib-olla siis Disney filmid, multifilmid, palun. miks mitte, vastasid need kaks noort inimest äh, ja võtsid üles filmi levi-, ühendust filmilevitajatega. ja nii see läks filmilevitaja ütles, et jah, muidugi, kui te tahate meie filme, tahate neid näidata laupäeviti ja pühapäeviti peredele, siis tuleb neid näidata iga päev kuus nädalat järjest, kui te seda ei tee, siis tuleb teil maksta viis tuhat eurot trahviks. Nemad ütlesid, et ei, me tahaksime neid näidata ainult äh, laupäeval ja, ja neljapäeva pärast äh, ja pühapäeva pärastlõunal Äh, ja muul ajal tahame näidata dokumentaalfilme. filmi levitavad ja levitajad jäid enda juurde kindlaks. lepingutingimustest tuleb kinni pidada. mina lasin oma dokumentaalfilmi näidata kolmapäeva õhtuti ja kohtusin nendega ja, ja nad rääkisid mulle oma murest. ma ütlesin, et äh, ma ei kuule sellest sugugi mitte esimest korda. Nad palusid mul teile esitada äh, selle lihtsa küsimuse. kuidas saaks seda ebaõiglust korvata. kas, kuidas me saaksime tagada seda, et keegi ei saa meile suruda peale seda, et me majanduslikel põhjustel peame näitama kohustuslikult neid filme, mille vastu keegi sel hetkel huvi ei tunne. ma arvan, et just nimelt sellistel üritustel nagu siin peaksime me rääkima nendest probleemidest, sellepärast et need probleemid on samuti seotud ebavõrdsuse levikuga. olen käinud oma filme näidates üle kogu Itaalia viimastel aastatel. olen rääkinud inimestega, kes äh, armastavad kinot ja kes tegelevad kinoga ühel või teisel moel ja kõik on öelnud, et äh, võitluses on nad sageli vaeslapse rollis. võitlus äh, Fox Distributioniga, Disney Distributioniga on nagu võitlus tuuleveskitega. kuidas siis me saaksime aidata kaasa sellele, et äh, filmimaailm jääb ka tulevikus mitmekesiseks, me peame aitama kaasa levitamisele, me peame toetama äh, filmi tegijaid ja nii edasi, aga kui me eeskirju ei muuda, siis jääb turg alati peale. see oli suurepärane lugu ja ma tahaksin äh, siia juurde veel lisada, nii et äh, Ken Loach ka näeks, et me midagi ka teeme. just struktuur, tõukefondidest Äh, on võimalik äh, raha äh, toetuseks saada ja tõesti, Poolas kasutatakse seda selleks, et kinosid päästa ja uut tehnikat sinna osta, sest maapiirkondades olid näiteks Poolas väga palju kinosid, kus ei olnud uusimat tehnikat, et näidata filme ja tõesti, tõukefondid koos majandusega saavutavad koos midagi, tõesti, Euroopa Liit annab ka selle jaoks raha, tahtsin öelda Ken Loachile. aga siis äh, veel Ken Loach, kõik oma filmid, välja arvatud viimane, andis äh, tasuta näitamiseks kõigile, kes tahavad neid näidata. nii et kuni viimaseni kõik tema looming. Äh, minu arust on see hea, ma arvan, et tema saab seda endale lubada Äh, teised kaks äh, autorit ei saa seda endale ilmselt lu-, äh, lubada. tema vanus on siin kindlasti ähm, üheks argumendiks, aga kõik ei tee seda, isegi kui nad oleks saanud olla nii sõbralikud. proua esineja, teie tahtsite midagi öelda? Eh, eh, jaa, kõigepealt suur tänu nende täpsustuste eest, härra Seegre Te rääkisite minu koduriigist, meie koduriigist, Itaaliast. Itaalia parlament võttis just vastu seaduse, mis kaitseb ajaloolisi kinosid. aga see ei ole ainult meie probleem. tõesti, me, me võime küll anda toetusvahendeid, aga me peame ka õigeid äh, levitamismudeleid äh, arendama ning tagama õiglased tingimused äh, kvaliteetse filmitoodangu jagamiseks. liikmesriikide ametivõimud on need, kelle poole pöörduda selleks, et hakata nende monopolide alustalasid kõigutama. ja meie töötame omalt poolt Euroopa mõõtme kallal. kas on kolleege, kes veel soovivad sõna? härra Maltese I would like to start by thanking Trüppel, proua Trüppel kõigepealt, kõigepealt tahaksin öelda suur tänu äh, härra Lodžile, sellepärast et teie kõne oli nii värske ja inspireeriv, eriti just, kui te räägite valgusest, mis võib olla külm ja siis versus soojuse vajadus sinna juurde. Äh, Euroopa Parlamenti kõned ei ole tavaliselt niivõrd äh, värskendavad, kui teie oma täna oli, seetõttu see meeldis mulle ja äh, kino kirg, mikspärast on see eriline kunstiliik ja mikspärast on vaja kodanikke kaasata ning tuua nendele uued vaatenurgad, et miks see nii tähtis on, väga hea. kui ma sain õigesti aru, siis geoblokeerimise küsimuse osas ma arvan, et me peame olema siin ettevaatlikud. ma saan aru, et me tahame Euroopa äh, filmidele ja töödele rohkem ligipääsu tagada, aga teisest küljest me peame olema ikkagi ettevaatlikud, et me ei saa Euroopa litsentsi välja anda, mida ainult äh, Ameerika ettevõtted saavad endale lubada ja mitte Euroopa äh, operaatorid, nii et meil on vaja tegelikult head tasakaalu, rohkem Euroopa kodanikele ja sisule ligipääsu, aga mitte äh, kultuurilise mitmekesisuse ja filmide rahastamise süsteemi katki teha. siis Euroopa Liidu Äh, arusaamast teie poolest. ma saan aru, et thatcherismiga on olnud väga suured probleemid äh, Ühendkuningriigis, aga et äh, rääkida Euroopa Liidust kui ainult neoliberaalse ideoloogia kandjast on probleem. muidugi me võime erinevaid poliitikavaldkondi kritiseerida, aga ma arvan, et turud on ka reguleeritud. no vaadake näiteks Pangandusliitu. vaadake kliimamuutuste poliitikat või keskkonnapoliitikat äh, turu reguleerimiseks. ja siin nüüd jätta selline mulje, et Euroopa Liit on ainult neoliberaalne, hävitab tegelikult teatud mõttes inimeste usalduse koos toimimise vastu ja sellepärast äh, on olulisem vaadata, äh, kus on täpselt asjad, mis ei liigu õiges suunas meil on vaja ka näha seda, et tegelikult väga palju on äh, turgude reguleerimisel ka edulugusid ja seda ei tohiks alahinnata. suur tänu! Prego eh,. Io lascio, volevo solo dire che per ragioni di comunicazione abbiamo... tahtsin veel öelda. me peame ähm, andma intervjuu Itaalia televisioonile, nii et vabandan, ma pean lahkuma, nii et äh, annan äh, proua Trüppelile juhtimise praegusel hetkel üle, suur tänu teile! olen sunnitud hetkel lahkuma ning äh, kohtume hiljem uuesti kell seitse parlamentaariumis, suur tänu teile! Äh, ja nüüd äh, suur aitäh, Silva, proua Ventapolost, härra Ventapolost! cyfryzacja dotknęła także naszych Chin w kraju. Suur tänu! aitäh, et mainisite ka Poola kinosid, mis on jäänud ka kohalikul tasandil veel ellu. aga räägiksin paari sõnaga ka sellest, mis juhtus eile. kuulus äh, režissöör Andrei Vaida lahkus meie seast ja kui me võt-, vaatame, millised on tema nelikümmend rahvusvahelisel tasandil tuntud äh, filmi, filmid, siis äh, seda nimekirja vaadates äh, näeme, kuidas äh, on võimalik Euroopa äh, kinot edendada. tema ei, äh, teda ei näidanud, tema ei näidanud mitte ainult Poola ajalugu, vaid rääkis ka, näitas ka seda, millise muutuse Poola läbi tegi ja näitas seda kõigile. tema oli suur õpetaja Poola ühiskonnas. ja veel üks asi mitte ainult üht struktuurifondid, vaid äh, muud vahendid peavad aitama meil loomesektorit toetada. mina äh, koostasin raporti filmist digitaalajastul ja minu meelest on üsna selge, et tuleb toetada Euroopa Lux filmiauhinna mõtet, see toetab Euroopa filmiloomingut ajal, mil euroskeptis- äh,, skeptikud äh, tunnevad, et nad on sõiduväes. Mrs Ward suur tänu, proua Voot, palun. palun ärge Brexitist rääkige. okei okay. um,, I'll just try and be suur tänu, ma katsun lühidalt teha. Äh, Ken ja mina tegelikult esisi, esinesime koos äh, ühes kohas äh, paar nädalat tagasi ja me rääkisime Liverpooli naistehaigla sulgemise vastu väga tore, Ken, et sa oled jälle siin, ma jumaldan sinu loomingut, ka mina töötasin loomesektoris, enne kui ma Euroopa Parlamenti tööle tulin, räägiksin natukene nendest päris sotsialistidest mina loobusin äh, tööst loomesektoris selleks, et võidelda nende asjade eest, mis on minule südamelähedased. ja mina usun, et mina olen tõeline sotsialist. ja mina olen äh, laborist, ma töötan Jeremy Corbynit ja mul on hea meel, et sa edastad siin sellist sõnumit, nagu sa edastasid. paljud äh, sinu avaldustest on meile teada, sellepärast et me oleme neid omal nahal tunda saanud meiegi näeme selles äh, valdkonnas vaeva ja üksikasjad on siin tähtsad. poliitikute, äh, Euroopa Parlamendi liikmete töö äh, komisjonides, siinsamas komisjonis, kultuurikomisjonis, on see, mis aitab asju muuta me teeme koostööd, me püüame leida ühiseid seisukohti oma partneritega. ja kõige kurvem asjaolu üldse on, et meie Ühendkuningriik on pööranud sellele läbi, läbirääkimiste protsessile selja. tõelised muutused on võimalikud ainult siis, kui me oleme valmis ühe laua taha maha istuma kui me oleme valmis rääkima nendest probleemidest, millega kaasaegne ühiskond silmitsi seisab, globaalsest soojenemisest, asjadest, millest rääkis Helga ja hoolimata sellest, et meil on probleeme, et me tunneme muret äh, äärmuslaste pärast, selles kojas on äh, tavalisest rohkem feministe. siin on äh, palju inimesi, kes usuvad, et meil ei tohi olla maksudega petmist, et me peame raskeid finantsprobleeme ühiselt lahendama ja siin tehakse tõesti rohkem progressiivset tööd, kui seda tehakse Westministri parlamendis probleemid, mis on Euroopa Liidus, Ungari, kus piire kindlustatakse, inimesed, kes ei päästa pagulasi, kes hukkuvad Kreekas, nendes probleemides ei ole sageli seot-, süüdi Euroopa Liit. Nendes on süüdi liikmesriigid omaette, meie peame ühiselt võitlema selle Euroopa eest, millesse meie usume. ja see võitlus on tähtis. ja meie töö on äh, üliraske meie peame äh, võitlema, äh, kui me tahame endale hääleõigust saada väljaspool seda parlamenti siin. mina olen äh, leiborist, ma olen Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liige, aga meie võitleme kõik ühiselt inimeste rindena, ini-, nende inimeste rindena, kes usuvad, et Euroopa on meie jaoks ja meie järeltulijate jaoks. Teie jätkake seda võitlust filmitegijana, mina teen seda pean seda võitlust äh, poliitikuna, poliitikuna, kes usub äh, kaunitesse kunstidesse, kultuuri ning loomesektorisse. ma arvan, et meie alustalad on ühesugused, meie platvorm on ühesugune ning võitleme samade asjade eest, nagu võitlesime siis, kui võitlesime Liverpooli naistehaigla eest parimad äh, inimesed on need, äh, sellised inimesed nagu Jeremy Corbyn, kes lähevad endiselt tänavale meelt avaldama koos tavaliste meeleavaldajate, koos ametiühingutega, koos ühiskonna vaesemate rühmadega. me peame võitlema koos ja väljaspool seda koda siin on äh, meie võitlus Briti sotsialistidena väga keeruline. suur tänu, Juuli me räägime siin äh, Briti probleemist ja sotsialismi probleemist. igal pool ei ole ju kõik sama, ma kujutan ette, aga nüüd härra Maltese, palun, teil on sõna. Eh, signor Lodž eh,, per quanto mi riguarda. härra Lodž. minu jaoks esinesite te ühe kaunima ja euroopalikuma kõnega, mida ma olen siin kojas äh, kuulnud. meil Itaalias on äh, juhtkonnaga suuri probleeme, äh, nagu ka katoliku kirikus, mis üritab probleeme lahendada välismaalaste paavstiks valimisega, aga meie võiksime lahendada omad probleemid sellega, et toome teid siia. aga nali naljaks, see, et neoliberalistid kasutavad ametiühinguid äh, oma tööriistana, see on suur probleem, aga me peame keskenduma lahendustele. see koda siin kahjuks ei ole piisavalt demokraatlik, see on küll äh, inimeste poolt valitud, aga meie käsi ei ole piisavalt pikk võrreldes äh, nõukogu ja komisjoniga meie näiteks äh, oma fraktsioonis võitlesime neljanda raudteepaketi vastu ja püüdsime komisjonile selgeks teha, äh, mille osas on parlament äh, hääletanud, parlament hääletas väga tugeva teksti poolt, äh, mis sisaldas väga palju tagatisi töötajatele, näiteks see, kuidas äh, eraettevõtted ostavad üles, äh, kes ostavad üles raudteetaristut, peavad tagama, tagama töötajatele samasugused õigused, nagu, nagu neil varem olid. vastasel juhul ei saa me seda paketti toetada aga tulles nüüd Euroopa väärtuste juurde, siis Euroopa inimõiguste harta viitab ka väärikusele. väärikus on üks olulisemaid äh, väärtusi ka teie äh, filmides Teie olete andnud väärikuse tagasi neile, kes on ühiskonnas marginaliseeritud rollis oleme näinud väga inimlikku väärikust teie filmides ja me peaksime nägema ka sellist inimlikku tagatist äh, äh, reaalses maailmas. Teie kõne ku-, kuulasin ma väga, väga hoolikalt, see oli väga hea kõne ja te ütlesite midagi, mis äh, mulle väga meeldib, te ütlesite, et me istume valel poolel äh, aga seda seetõttu, et kõik teised kohad on õigel poolel juba võetud. järgnevalt annaksin kolleeg Selinile sõna, kui tahate midagi öelda ja siis Ken Loach veel lõpetuseks. aga Selin, palun. Selin, palun. võite rääkida kõigest, millest soovite. rääkige meile midagi positiivset, palun. jah, ma tulin teile optimismi süstima aga samas ma tulin ka rääkima filmiauhinnast Lux. tundub, et äh, kultuur, filmitööstus, äh, kirjandus peaks looma sildu erinevate riikide vahel, aga me ju teame filmitegijatena, et kui me sõidame äh, üle Euroopa oma filmidega, siis need sillad on juba olemas. meil on väga lihtne Euroopas ringi liikuda, väga lihtne on julgustada inimestega tarbima kultuuri selleks, et Euroopat mõista, aga tegelikult äh, Euroopa kultuuriline külg on väga hästi arenenud, vajakajäämised on mujal. kui teil on väga hea film, siis äh, kui mul on väga hea film, ma võin käia sellega kümnes, kahekümnes Euroopa Liidu riigis ja suhteliselt lihtne on neile levitajaid leida kultuur ongi see sild, me ei pea pingutama selleks, et kultuurivaldkonnas sildu luua, sest kultuur ise on selleks sillaks. ning muidugi, kui me vaatame filmi ominda Lux, siis see, kuidas äh, äh, filme levitatakse, probleem on osaliselt ka selles, kuidas filmid inimesteni jõuavad kultuur on midagi elavat, kultuur kuulub tänapäeva ja kuul-, kultuur peab paremini esi-, esindama tänapäeva majandust, tänapäeva ühiskonda. kaheksakümmend protsenti filmidest äh, keskenduvad äh, meestele, tehakse meeste poolt ja Prantsusmaal on äh, nais-, naissoost filmitegijaid protsent, protsentuaalselt palju umbes, umbes kakskümmend protsenti tõesti, aga on ka riike, kus naissoost filmitegijaid on kaks protsenti. ja filmikoolides äh, ja igal pool mujal on paraku väga patriarhaalne see näitaja. naistel äh, on palju vähem raha filmide tegemiseks äh, ja kaks koma kaheksa miljonit äh, eurot keskmiselt äh, naistele, kaks koma ja üle nelja meeste jaoks äh, ja Cannes'i festivalis näiteks on, on olnud üle tuhande filmi ja umbes kuuskümmend nendest naiste tehtud. tuhat kaheksasada filmi ja kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, kahe tuhande viiendal aastal äh, ja nii edasi ei olnud ühtegi naiste tehtud filmi. nagu te näete, võim on siis koondunud äh, nende kätte, kellel see võim on. ja see ei ole õiglane ja meil on vaja rohkem äh, mitmekesisust, on vaja rohkem naisi, rohkem mustanahalisi, rohkem Aasia päritolu inimesi filmitegijate hulka. ja mul on hea meel näha, et siin saalis on pisut äh, mitmekesisem pilt minu ees kui tavaliselt. suur tänu, Selin. Äh, meil ei ole eriti aega, nii et pidin piirduma nende küsimustega. ja see oli hea eeltöö Luksi filmi äh, auhinnaprotsessile, kus äh, samuti teeme selles vallas nüüd veel äh, viis minutit. härra Ken Loach, palun. Very... Thank you very much. It has been very instructive and um, suur tänu, äärmiselt informatiivne arutelu, kuulasin suure huviga seda, mida siin kõnelejad ütlesid. ma pean ütlema, et äh, filme ei saa paraku tasuta näidata, sellepärast et äh, levitajad omavad neid filme, ma ei saa neid tasuta anda. keegi ütles mulle, et nii see on, tasuta näidatakse. Nad on äh, jah, nad internetis olid tasuta niikaua, kuni tulid need, kes väitsid, et nad, need filmid kuuluvad neile. ja me pidime need siis internetis kõrvaldama. aga filme näidatakse nendes uutes kogukondades väga hea hinnaga. ja kogu see levitamise temaatika on äärmiselt huvitav tegelikult, sellepärast et head äh, algatused jäävad endiselt marginaalseteks, kui te äh, olete Londonis, äh, Ühendkuningriigis, siis te näete Euroopa filme, kui te olete kuskil mujal, puuduvad teil praktiliselt igasugused võimalused Äh, ja mõningaid muutusi on tulnud, kuid suurem osa inimestest ei saa näha neid filme, millest me siin räägime. ja kui me tahame, et Euroopa ähm, filmid ja maailma kinolooming oleks kõigile kättesaadav, siis tuleb äh, mõelda äh, selle peale, et kinod peaksid kuuluma nii nagu mõned teatrid linnavalitsustele, siis saab otsustada, mis on, milliseid programme näidatakse, milliseid filme näidatakse Äh, ja kogu seda levitamise külge tuleb märkimisväärselt tõsisemalt võtta. ja kinode omanikusuhted on äh, üheks võimaluseks seda teha. ja väikese kõrvalremargi korras ütleksime, et äh, me, et festivalideta ei oleks meil ka kinomaailma. väga kurb on aga see, et äh, ei saa tänapäeval enam festivali pidada ilma, et mõni suurkorporatsioon oma rahad alla paneksid paneks. ja loomulikult nad teevad seda sellepärast, et saa oma nimele reklaami teha. ja kurb on see, et mitte midagi maailmas ei saa enam aset leida ilma suurkorporatsioonide osalisuseta, isegi filmifestivali ei saa enam nii pidada mõni tähtis nina peab äh, alati kohale ilmuma, et näidata, kui tähtis on nende osakaal meie kultuuris. suurkorporatsioonid ei peaks olema meie kultuuri keskmes, me peaksime saama äh, teha näitusi, kontserte, filmifestivali ilma, et suurkorporatsioonid oma käe alla paneksid. ja eh, kas Euroopa eh, Liit on neoliberaalne organisatsioon ainult jah, mina lihtsalt vaatan fakte, ma vaatan aluslepinguid, vaatan, millised kokkulepped sõlmitakse, mida ütleb Euroopa Kohus ja ma vaatan, mis juhtub. ja pilt, mis minu silme ees avaneb, on neoliberalistlik, võib-olla teie toolidelt avaneb mingisugune teistsugune vaade. nii et äh, Teie töö ei ole kerge, kui te tahate vastupidist tõendada. Te peate tegutsema, kohtuotsused peavad muutuma, alusdokumendid peavad muutuma ja siis võime me öelda, et Euroopa ei ole neoliberaalne. aga kui te kukutate riigid nagu Kreeka, siis äh, te peate tulevikus ütlema, et ei, te ei pea oma riiklikke vala, varasid müüma. Euroopa Liit aga praegusel hetkel sunnib Kreekat seda tegema. kui te tahate, et äh, ma ei usuks, et Euroopa on neoliberaalne, siis muutke seda ja teised usuvad äh, teid koos minuga. siis äh, raudtee erastamine, raudteeettevõtted äh, on suurepäraseks näiteks sellest neoliberalismist. ja veel üks tsitaat, William Blake'i tsitaat, suurepärane poeet, suurepärane kunstnik, maalikunstnik, tema väitel, kui kuskil silmapiiril terendab raha, Äh, kaob kunst ja sünnib sõda ja ilmselgelt oli tal õigus. Yes, I would like uh, to thank our guests very much. tahaksin tänada südamest meie külalisi. Te olete tõesti väga pühendunud inimene ning kui osad meid isegi teiega nõus ei ole, siis tegemist oli väga elava debatiga äh, Äh, see on, äh, see, just see iseloomustabki Euroopa arutelusid ja väga hea, et me saime täna selle pidada. tahaksin tänada ka proua Doris Pakki, suur tänu selle eest, et täna taas meie seas olite ning meenutaksin teile, kallid kolleegid ja teised külalised, et täna äh, mitte väga kaugel siin äh, Äh, avatakse näitus äh, Sada valguse varjundit äh, seoses filmi auhinnaga Lux, samuti parlamentaariumis kell seitse on vastuvõtt Silvia Costa ja Antonio Tajani seda võõrustavad, olete sinna kutsutud, suur tänu teile tulemast ning kena õhtu jätku, aitäh!